Αγαπητοί συνάδελφοι, προχωρούμε στην ψηφοφορία. Kolleegid, jätkakem nüüd hääletusega. Järgmisena on meil 2010. aasta Türgi aasta eduaruanne päevakorral. Muudatus 10 poolt. Vastu. Erapooletud. Vastu võetud. Kontrollime üle me räägime muudatusettepanekust kümme. hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud sõnasoov? jah, ma tahaksin öelda järgmist. ma äh, jõudsin kokkuleppele äh, see on suuline muudatusettepanek paragrahv kaheksateistkümnenda osas, see tähendab, et muudatus äh, kakskümmend kuus ja kaksteist võetakse tagasi ning ma paluksin, et hääletataks kahekümne üheksanda muudatusettepaneku poolt. väga hea. kakskümmend üheksa poolt, vastu. see lükati tagasi, kas on õigus? Äh, kontrollime kõigepealt kaheteistkümnendat, elektrooniline hääletus kaksteist hääletus lõppes. kaksteist on tagasi lükatud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. esimene poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kakskümmend kuus võeti tagasi, nüüd meil on suuline muudatusettepanek ja see puudutab lõiget kaheksateist. proua Omen Reuten. siin on tõesti suuline muudatusettepanek. me tahaksime kaheksateistkümnendasse lisada järgmist ja ma loen selle ette. Äh, tunneb muret äh, Eh, nende uurimiste mm, edasi, eh, selle osas, et uurimised ei liigu edasi ja märgitakse, et ajakirjanikud Nemet Senner ja Ahmed Slik eh, on ikkagi, ei ole vabaduses ja kõik see ähvardab demokraatiat. nii, mingem siis edasi, hääletagem kaheksateistkümnendat lõiku, nii nagu seda suuliselt parandati, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud kakskümmend kolm, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kolmkümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kakskümmend seitse, poolt, vastu, erapooletud, ta-, tagasi lükatud, kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud Äh, aga kontrollime kolmeteistkümnendat. hääletus lõppes. Äh, kolmteist on vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. me kontrollime kahekümne kaheksandat, hääletus algas. hääletus lõppes vastu võetud. kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt Te tahate, et me kontrollime kolmandat, kontrollime siis hääletus algas. hääletus lõppes. nii nagu ma ütlesin, see on vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend, kolmkümmend poolt, vastu erapooletud. see on tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nüüd me hääletame neljakümmet, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek kolmkümmend kaks, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes, tagasi lükatud. kolmkümmend kolm nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kolmkümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes tagasi lükatud. kolmkümmend neli nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kolmkümmend viis nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, tagasi lükatud muudatusettepanek viis, kes on poolt? vastu? erapooletud? tagasi lükatud? Eh, täna on, eh, täna olen ma väga kena inimene. kontrollime viienda üle elektrooniliselt, hääletus algas hääletus lõppes ja nii hea inimene olen ma ainult üks kord aastas. see on tagasi lükatud. muudatus kuusteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitseteist poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kaheksateist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime kaheksateistkümnendat, hääletus algas. hääletus lõppes. kaheksateist on tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, kakskümmend viis me hääletame kahekümnendat poolt. mida ma üheksateistkümne kohta ütlesin? ma ütlesin, et üheksateist on vastu võetud, aga kontrollime üle. hääletus lõppes vabandust, ohoo, üheksateist on tagasi lükatud. tundub vist, et masinad natukene eksivad meil. kas tehnikud võiksid kontrollida masinaid üle? nii et, et üheksateist lükati tagasi. nüüd me hääletame kahekümne viiendat poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka seda üle, kakskümmend viis hääletus lõppes. see on vastu võetud. nüüd muudatusettepanek neli, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakskümmend Ähm, seda hääletati elektrooniliselt, hääletus lõppes, see on tagasi lükatud. Äh, hääled number kakskümmend, kes on selle poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud. kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu erapooletud, seda me peame kontrollima, nii et kontrollime kuut, number kuus, muudat-, muudatusettepanek number kuus. hääletus lõppes. see on vastu võetud. E, nüüd e, number seitse, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaheksa poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. üheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. aga me peame üheksandat kontrollima. nii et, et üheksas elektrooniline hääletus. hääletus lõppes ja see on tagasi lükatud ja nüüd lõpphääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, õnnitleme raportööri. ja järgmine raport. see puudutab Montenegro Euroopaga integreerumise protsessi, esimene, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kontrollime, kontrollime esimest muudatusettepanekut. hääletus lõppes. vastu võetud. Eh, kuulge, pidagem ajast kinni, ärgem nüüd eh, väga üle pingutagem. Eh, kolmekümne teine lõik kahes osas, esimene poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. lõpphääletus, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd järgmisena e, proua Jaroka raport, see puudutab roomade kaasamist e, ja strateegiat selle kohta Euroopa Liidus, muudatusettepanek üks, see on imeline hääletus hääletus lõppes, tagasi lükatud. E, kolmas lõik, nimeline hääletus, algas hääletus. hääletus lõppes, vastu võetud. lõige kolmkümmend kuus, nimeline hääletus hääletus lõppes vastu võetud. lõige nelikümmend, imeline hääletus. hääletus lõppes, vastu võetud. lõige nelikümmend üks, nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes, vastu võetud. lõige viiskümmend, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus lõppes. vastu võetud. lõige viiskümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud. viiskümmend üheksa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige üheksakümmend kaheksa nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. see on vastu võetud. E, lõige sada nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes. vastu võetud lõige sada kaks, nimeline hääletus. hääletus lõppes. vastu võetud. lõpphääletus, ka nimeline hääletus, hääletus algas. hääletus lõppes suur tänu, härra Jerovka, tegite head tööd. proua Jerovka. ja nüüd tänane viimane hääletus, see on proua Lang-, härra Lange raport, puudutab e, üleilmastumise ajastu tööstuspoliitikat. E, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, esimene poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaksteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, seda me kontrollime, kontrollime muudatusettepanek number kaks. hääletus lõppes. ja see on vastu võetud. E, kolm ja kümme poolt vastu, e, see on tagasi lükatud, kolmkümmend üks poolt Äh, vastu, erapooletud, see on vastu võetud, muudatusettepanek neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, lõige nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletud, äh, vastu võetud, lõige viiskümmend üks, osade kaup, osade kaupa esimene poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viiskümmend neli, osade kaupa esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige viiskümmend üheksa, poolt, vabandage, eh, ikkagi eh, viies muudatusettepanek poolt vastu eh, tagasi lükatud lõige kuuskümmend neli kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, seitsekümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, seda me peame kontrollima, nii et kuues muudatusettepanek, mis puudutab lõiget seitsekümmend kuus elektrooniliselt. vabandust, mina tegin vea. muudatusettepanek kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud, see on tagasi lükatud ehm, kaheksakümmend üheksa kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, lõige üheksakümmend, poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus üheksa, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. muudatus kolmteist, poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. lõige sada kaheksa, kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime, kontrollime muudatusettepanekut seitse. hääletus algas. hääletus lõppes. see on tagasi lükatud. muudatus kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. põhjenduspunkt F kahes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud teine osa poolt, vastu, erapooletud. vastu võetud, lõpphääletus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. suurepärane töö, härra Lange